kolleegid, alustame jälle tööd. vabandage, et ma jõudsin äh, hilinemisega. mul olid probleemid äh, rongiga, Talise rongiga. ma tänan härra Sarvamaad, kes juhatas minu eest äh, koosolekut siiani. Läheme siis oma töö juurde jälle. ja me kõik oleme teadlikud äh, õnnetusest, mis on tabanud Portugali. meie sõber äh, Fernandes võib-olla räägib selle katastroofi ulatusest. suur tänu, esimees. nädalavahetusel leidis Portugalis aset tõeline tragöödia. on äh, peresid, kes on on äh, hukkunud kuuskümmend neli ohvrit kinnitatud andmetel, neid on kindlasti rohkem. enamus nendest lihtsalt hukkusid põlengus. Äh, toimus äikesetorm, äh, vihma ei sadanud ja tahaksin tänada kõiki solidaarsuse avalduste eest komisjoni kolleege ja ma rõhutaksin ka, et komisjoni esimees ja volinik Spiljadits tegutsesid äärmiselt kiiresti selleks, et käivitada Euroopa kodanikukaitsemehhanismi ja näitasid üles solidaarsust ja abi väga konkreetsel moel. kui tekib taotlus kasutada solidaarsusfondi, on väga tähtis, et Euroopa Komisjon suudaks kiiresti otsuse langetada. ja ma olen kindel, et ka Euroopa Parlament langetab öö, äh, otsuse selle kohta, nii et seda tuleb teha kõike väga kiiresti. see näitab, see on väga selge solidaarsusavaldus ja ka kohustus näidata solidaarsust ähm kannatanute ja nende perekondade suhtes, kõigi nende inimeste suhtes, kes on kannatanud selle tragöödia all. kõik äh, meetmed samas vastavuses Euroopa metsanduspoliitikaga on olulised, tuleb töötada ennetustegevuse kallal, peab mõtlema Euroopa kodanikukaitseüksuse loomisele, sellised ekstreemsed nähtused mis on nüüd muutunud tavaliseks seoses kliimamuutustega, äh, näitab, äh, milliseid küsimusi peame arutama, aga ühtlasi tuleb ka langetada otsuseid. head kolleegid, taaskord pean teile ütlema ja ilmselt väljendan kõikide kolleegide mõtet siinkohal, tunneme kaasa ohvritele, nende perekondadele ja Portugalile on selge, et Euroopa on üks suur pere ja nendel rasketel hetkedel peame me koos osutama abi ja väljendama jõuliselt ja tõhusalt oma solidaarsust. head kolleegid, läheme oma päevakorra juurde tagasi ja võtame nüüd kokku, eh, milline on olukord Euroopa strateegiliste investeeringute fondi kestuse pikendamise osas, EFSI kaks niisiis, arutelusid juhtisid kaks komisjoni, eelarvekomisjon ja majanduskomisjon. pärast hääletust algasid kolmepoolsed kõnelused ma tahaksin tänada härra Sarvamaad siinkohal selle eest, et ta on eelarvekomisjoni nimel äh, triloogia juhtinud ja täna hommikul kuulame ära Jose Manuel Fernandesi, kes äh, seletab siis, milline on olukord ja kuhu, millised on väljavaated jõuda lahenduseni. tänan, härra esimees. ma tänan kõiki neid, kes selles äh, töös on osalenud eriti äh, eesist-, esimeest, aseesimeest, raportööre, variraportööre, äh, kõiki äh, poliitilisi nõunikke. Euroopa Parlament on siin seisnud ühtsena ja oleme kinni pidanud mandaadist, mis meile anti. tuletaksin meelde, et kolmepoolsed kõnelused algasid kolmekümne esimesel mail. hääletus äh, toimus viieteistkümnendal mail ühiselt, meil on toimunud kolm triloogi seni ja neljas on kavas homme. oleme edasi jõudnud paljudes punktides ja me loodame, et sellest saab siis ka meie mandaat tehnilise kokkuleppe saavutamiseks VKE-de komponendi ülemmäär, kus garantii võib suurendada pärast juhatuse otsust ja mis võib siis äh, jõuda üheksa miljardi euroni. räägin nüüd äh, Euroopa Liidu eelarvest saadud garantiist nüüd äh, sektorid äh, ja nende kokku sobivus COP kahekümne ühe eesmärkidega. investeeringute platvorm, siin me tahaksime näha rohkem proaktiivsust. Pricing ning ähm, alluvussuhted. see on jällegi äh, meil vaja mandaati, nüüd tulemustabeli indikaatorid Äh, mille investeerimisnõukogu peab läbi vaatama ning määruse läbivaatamine, kõik need teemad. siin oleme jõudnud praktiliselt lõpusirgele, oleme edusamme teinud, kuid pole veel päris kindel, et saavutame kokkuleppe täiendavuse osas. eriti, mis puudutab regioonide olukorda eriti vähem arenenud regioonide puhul. Äh, garantii kasutamisele ligipääs ja võimalus jõulisemalt tegutseda äh, liikmesriikide arengupankade jaoks, see on teema, kus on toimunud edusamme ja veel on kolm punkti, mis on nüüd keerukad. esiteks äh, rahastamine ma tuletan meelde, et sada viiskümmend miljonit pakkus komisjon äh, varudest nõukogu läbi, EFSi läbirääkimistel öö, äh, väitis, et äh, tegemist peaks olema vahendite taaskasutamisega. me panime siia tärni ja nad olid nõus selle tärniga, kus öeldakse, et kokkulepe ei, ei mõjuta eelarve pädeva institutsiooni pädevust ja läbirääkimisi, mis on käimas, äh, seda küsimust me isegi ei aruta. ja mis puudutab viitesadat miljonit, mis oli komisjoni ettepanekut, mida võetakse Euroopa ühendamise rahastust jällegi on see, on üks väga oluline programm Euroopa Liidu jaoks, siis me ütleme, et aitab sellest, basta. ja isegi EFSI ühe puhul saavutasime me kokkuleppe ja võtsime juba raha, Euroopa ühendamise rahastust ja ütlesime juba tookord, et, et lepingutest tuleb kinni pidada, pacta sunt servanda et me ei hakka võtma rohkem raha Euroopa ühendamise rahastust ära. ja taaskord EFSI kahe jaoks tahetakse jällegi sealt võtta viissada miljonit eurot. mitte see ei olnud meie kokkulepe ja nõukogu peab kohustustest ja kokkulepetest kinni pidama, kompromissidest kinni pidama, oma sõna pidama. ja siin ei ole tegemist isegi mitte sõnapidamisega, vaid tegemist on kokkuleppega mis meil oli EPSi ühe osas. ja et meie ettepanek on võtta need viissada miljonit varudest ja see on ka võimalik. kolmesaja viieteistkümnelt viiesajale miljardile liikumine, see tähendab, et on juba kasutatud sada üheksakümmend neli miljon, miljardit ja siis äh, VKE-de osas peab Äh, nõukogu saatma signaali, et miks ta ei taha sellisel juhul jõuda viiesaja miljardini. kui komisjon leiab, et see fond on oluline, meie jaoks ta on oluline, siis äh, probleem ei saa olla viiesajas miljonis jagatuna kahe, kahekümne kaheksa vahel. et meil ei võiks olla kuidagi võimalik leida seda viitesadat miljonit. ja veel üks lahendamata küsimus on juhtimise küsimus. parlament soovib oma esindajad, mitte tingimata parlamendi liiget, esindajad eh, eh, juhatusse, steering board'i ja et otsused langetataks nelja viiendiku enamusega. ja veel üks lahendamata küsimus. kuid oleme teinud mõningaid edusamme need on äh, süsteemid, mis ei tee koostööd maksupettuste osas. me sooviksime, et Euroopa Investeerimispank mitte ainult ei võtaks kohustust äh, mitte suhelda selliste riikidega, mis ei tee koostööd, aga ka, et äh, tehtaks lõpp sellistele suhetele, kui, kui nad on olemas. vaatame, kuidas siin õnnestub edasi liikuda. ma arvan, et oluline oleks lõpule jõuda Malta eesistumise ajal veel. parlamendi jaoks on see võimalik ja see on ka meie soov. nõukogu osas ma pean ka tunnustama neid jõupingutusi, mida eesistujamaa on teinud, aga ma ei ole kindel, et äh, et me võiksime saada mandaadi ja kokkuleppe nende teemade osas, mis on parlamendile olulised. algusest peale oli parlament ühtne, me teame, mida me tahame, oleme ka va alati valmis läbi rääkima, mis on ka edasi liik-, edasi liikunud. ma tänan eesistujamaad kõigi jõupingutuste eest ning oluliste edusammude eest. ja ma loodan, et rahastamise küsimus ja juhtimise küsimus ja koostööd mittetegevate riikide osas võib samuti, võiks samuti äh, jõuda lõpule, et me saaksime hea kokkuleppe. kui see aga ei õnnestu Malta eesistujaga, siis jätkame järgmise eesistuja ajal. kuid ma arvan, et nõukogul peaks olema, nõukogu huvi peaks olema täpselt sama, mis parlamendil investeeringute osas Euroopa Liidus, mis toetavad tööhõivet, konkurentsivõimet, see on tähtis äh, kõikide liikmesriikide jaoks, mida on kakskümmend kaheksa ja ma rõhutan, et äh, nelisada kakskümmend tuhat VKE-d on juba saanud toetust selleks, et äh, suurendada EFSi nähtavust, sest väga sageli ei nähta, mida EFSi teeb, kuidas see toimib. ja me tahame seda veelgi parandada. me oleme juba saavutanud kompromisse ja nüüd see, mis on jäänud veel teha, ma loodan, et hea tahte, et hea tahte puhul on see nõukogu poolt ka võimalik. suur tänu! nende selgituste eest, härra Fernandes. kolm probleemi on jäänud veel, neid on vaja arutada nõukoguga. rahastamine selles osas no,, ilmselt teate, et äh, selleks, et tagada viiesaja miljoniline rahastamine kaitsekulutuste osas aastatel kaks tuhat üheksateist, kaks tuhat kakskümmend, on samuti kavas need summad ammutada Euroopa ühendamise rahastust nii et ma näen siin ette väga-väga raskeid kõnelusi. keegi soovib sõna? Heider. suur tänu esimees, sest äh, me toetame täielikult äh, Jose Manueli äh, poolt öeldud, toetame ka seda, mida ütles Udo Pulman, kes esindab parlamenti, tal on selge mandaat parlamendi esindamiseks ning äh, kaks vastutavat komisjoni täielikult toetavad teda ning sellepärast ta peabki äh, läbirääkimisi, enamus küsimusi, mille Euroopa Komisjon on äh, välja käinud, kes üritab tööd võimalikult lihtsustada ning välja pakkuda ka kompromissi, kes on aktsepteeritavad ja võtavad arvesse ka parlamendi seisukohti. samas on tõsi ka see, et rahastamisküsimustes taaskord me põrkame kokku äh, seinaga nõukogu näol, tundub, et lõpuks ometi äh, pannakse, võetakse ära veto finantsraamistiku arutamisele, tundub, et äh, taas on võimalik käivitada arutelusid pisut teisel viisil, viissada miljonit on äh, Äh, muidugi palju raha, aga kui hakkame seda jagama eri, mitme aasta ja mitme riigi vahel, siis polegi seda nii palju ning kui me soovime toimivat äh, investeerimisplaani ning äh, Junckeri investeerimisplaani, mis, mida me toetame, siis oleks vaja pisut rohkem pingutada ning äh, mis äh, saab Euroopa ühendamise rahastust. Äh, tundub, et see on selline programm, mille me ise välja mõtlesime, et kõike ülejäänud finantseerida. juba kärpisime EFSI ühte, juba on sellest kohta tehtud, EFSI kahe kohta sarnane ettepanek tehtud, nii et kokkuvõttes hakkame me jälle raha välja tõstma Euroopa ühendamise rahastust ja see pole ka nii kohutavalt palju raha, võttes arvesse, kui suurtes kogustes on vaja taristuid üles ehitada kogu Euroopa Liidus. ehk siis Äh, olukord on ikka sama, võtame ühelt programmilt raha, et teist äh, finantseerida. loodetavasti finantsraamistiku ülevaatamisel on võimalik pisut asju muuta. kes soovib veel sõna saada? Äh, Nils Torvalds, palun. aitäh, eesistuja. Jose Manuel andis meile väga hea ülevaate olukorrast. nii et ei olegi kuigi palju lisada, aga tahaksin rõhutada ühte aspekti. kui me alustasime EFSI ühega, siis mõistsime selle strateegilist olulisust. ja seetõttu esimeses voorus me eraldasime sellele eelarvest raha irooniline on nüüd see, et kõik leiavad, et tegemist on äärmiselt hea programmiga, aga liikmesriigid ei täida oma kohuseid. ja see näitab, kui kitsarinnalised nad äh, suudavad olla. ja kui nemad oma panust ei anna, siis mina leian, et meie peaksime poe kinni panema, aitäh. Euh, president, just informatsioon ainult üks äh, teadaanne äh, ütleb härra Olbricht, et nõukogu on valmis ülevaatamisega, me just kuulsime seda. no seda oli tõesti hea kuulda. nii et äh, suur, sügav kummardus Suurbritannia valitsusele, kes suudab praeguses olukorras isegi otsuseid langetada. mitte ainult Brexiti läbirääkimiste osas, vaid ka annab oma nõusoleku äh, Eh, mitmeaastase finantsraamistiku vaheülevaate kohta. Eh, itaallased ja britid jäid erapooletuks. Eh, vaikimine on nõusolek. ning mõtlema peab ka selle, näiteks finantsparadiiside, maksuparadiiside kohta praegusel hetkel on ju meie hääletustulemused olnud väga selged. nõukogu ja Malta eesistumine peavad tegutsema väga otsustavalt, et maksuparadiise vastu, vastu võidelda ning, ning samuti ka eh, muude rikkumiste vastu, nii et eh, me, praegu on vaja väga selget, väga kindlat käitumist, sest see kokkuvõttes huvitab ju ehm, Euroopa avalikkust, Jose Manuel. ma olen täiesti nõus sellega ja loodan, et äh, nõukogu võtab samuti teid kuulda äh, selles küsimuses ja ka muudes küsimustes, millest me rääkisime. Euroopa Parlament, nagu ma ütlesin, on väga ühtne tänan suurepärase koostöö eest, et eh, teise kaasraportööri Udo Pulmaniga ning tänan ka väga konstruktiivse suhtumise eest, pädeva suhtumise eest eh, ning ka eh, lojaalsuse eest Euroopa Komisjoni, kes üritab teha kõik selleks, et asjad toimiksid ning esitab äh, häid äh, ettepanekuid ja kompromisse, nagu ikka. sarnast suhtumist pole kahjuks näha nõukogu poolt. väga hea. soovigem siis, et võiksime need kolmepoolsed läbirääkimised pikemalt ootamata äh, lõpetada, eriti võttes arvesse et EFSI ühes on veel tegutsemise ruumi olemas ja EFSI kaks tuleb vastu võtta. nüüd läheme, ületame Vahemere, jõuame Tuneesiasse ning äh, sõna saab korda proua Kardia Saval, kes meie komisjoni delegatsiooni juhtis äh, missioonil kahekümne esimesest kahekümne viienda maini. suur aitäh! üritan äh, need kolm ja pool päeva kokku võtta, kui me Tuneesias äh, olime, tegevust oli väga palju, nagu ikka töölähetustel Äh, alustasime kell seitse hommikul, lõpetasime kell kaksteist öösel, nii et polnud hingetõmbamispausigi, aga selleks äh, ongi missioonid olemas, et äh, aega ei raisataks ja kasutatakse ära kõik need päevad, kui me lähetusel oleme, et me saaks kohtuda valitsuse liikmetega, erinevate assotsiatsioonide liikmetega ning saaks kohtuda ka kõigi organisatsioonidega, keda Euroopa toetab me üritasime keskenduda neile projektidele, mida eh, naabruspoliitika eh, abil on rahastatud ning mis on seotud ka eh, seotud sellega, mis tuleb tulevikus kasutusele meie välisinvesteeringute plaanist. kaks tuhat üksteist, kaks tuhat kuusteist perioodil äh, Euroopa eh, rahastas ühe miljardi eest eh, projekte ning eh, samuti toetas reformide läbiviimist ja poliitilist dialoogi Tuneesia valitsusega ning see toetus veel kolmesaja miljoni võrra tõuseb kaks tuhat üksteist, kaks tuhat kuusteist anti ka kaheksasaja miljoni eest makromajanduslikku abi ning Eh, sellega seoses võib öelda, et Euroopa Liit on eh, tõesti väga oluline partner tuneeslaste jaoks. Eh, meil oli ka võimalus jätkata või mainida arutelu Euroopa Jätkusuutliku Arengupangaga, see tundis, nemad tundsid selle vastu suurt huvi, sest Tuneesia jaoks on need investeeringud äärmiselt olulised. samuti nägime et neid huvitas keskkonnapoliitika võitlus kliimamuutuste vastu ning investeeringud taastuvenergiatesse, selles riigis on väga suur potentsiaal eh, selles osas ja neil on vaja investeeringuid. kogu visiidi käigus eh, meid saatsid pidevalt Euroopa Liidu delegatsiooni liikmed, kes andsid meile esmase ülevaate, eh, mis oli väga äh, täielik äh, ning peab ütlema, et äh, meie esindaja teeb seal tohutut tööd ära. Nad olid väga äh, teadlikud äh, kohalikust olukorrast ning nad olid nii-öelda ühenduslüli finantsinstitutsioonide, vabaühenduste, e-, e-, kodanikuühenduste, kodanikuühiskonna esindajate vahele delegatsioon mitte ainult töötajad, vaid isegi eh, nende eh, saatkond oli eh, kohtumiskohaks erinevate assotsiatsioonide esindajatega, kohtumise kohaks ka ettevõtete esindajatega, nad on kohapeal tõesti väga aktiivsed ning peab ütlema, et nende eh, tegevus meie missiooni ettevalmistamisel meie komisjoni sekretariaadiga oli eh, suurepärane. meil toimusid mitmed kohtumised, kohtusime eh, parlamendi spiikriga, eelarvekomisjoni esindajatega, kohtusime ka reformi erikomisjoni, administratiivkomisjoni esindajatega, kes tegelevad eelarve kontrolliga, samuti tegelevad äh, nad eh, ka eh, eh, juhtimissüsteemi ümberkujundamisega kohtusime ka rahvusvahelise koostöö komisjoniga, kohtusime rahandusministriga, sest ka neil oli toimunud valitsuses muutuseid, samuti toimu-, kohtusime koha-, riigiasjade ning keskkonnakaitseministriga praegu toimuv ettevalmistus kohalike omavalitsuste läbiviimiseks seal riigis, samuti oli meil võimalus äh, kohtuda National Dialect Quartetiga. Eh, need on siis eh, nelja suurema poliitilise liik-, eh, nelja suurema liikumise esindajad, ettevõtjad, ametiühingu tegelased ning näiteks ja Nobeli rahupreemia laureaadid. kohtusime kodanikuühiskonna esindajatega ning meid väga äh, Äh, meile avaldas sügavat muljet nende aktiivsus, nad soovivad ühest küljest valitsust kontrollida, teisest küljest aga soovivad kõik teha selleks, et ülemineku Eh, periood eh, lõpeks hästi, et eh, mindaks selles õiges suunas, kohtusime investeerimispanga esindajatega ja nii edasi. peale selle kohtusime, käisime külastamas erinevaid Euroopa rahastatud projekte, näiteks kõnnipidamiskeskus, mis ehitatakse ümber Euroopa Liidu toetusega ning samuti väga oluline on see, mida tehakse mujal Tuneesias me toetame Tuneesiat nende üleminekuperioodil ja see tähendas seda, et ei, ei eh, ehitatud ümber ainult kinnipidamiskohta, vaid muudetakse kogu kinnipidamispoliitikat või eh, muudetakse kinnipeetavate olukorda, õiguseid. et eh, see, need oleks, vastaks minimaalsetele rahvusvahelistele nõudmistele ning seda tehakse Euroopa Liidu äh, abiga, samuti äh, autoehitusettevõtted, mis äh, ehitatakse tõesti kõik käsitsi valmis. nägin ka kahte linnaosa, mis olid illegaalselt ehitatud ja praegu hakatakse sealseid elanikke varustama äh, vee ja elektriga, asfalteeritakse tänavad, kohtusime ka mikrolaenuettevõtetega, tegemist oli väga väikeste pereettevõtetega, mis äh, olid alguse saanud tänu mikrolaenudele, äh, samuti kahte kooli külastasime, mida, äh, mida remonditakse ühest küljest Euroopa toetusega ja teisest küljest Euroopa Investeerimispanga abiga ning samuti veel üks projekt, mis oli täiesti teistsugune Eh, mis eh, asus eh, Tunesi linna idaosas, kus oli mis oli reostusest puhastatud, see oli enne olnud nii reostatud, et sinna ei saanud isegi minna. ja samuti külastasime co-working center'it mis äh, olevat äh, üks parimaid äh, maailmas, vähemalt nii oli öelnud Financial Times või mõni teine selline väljaanne. ning lisaks sellele oli meil veel vedas sellega, et kui me kohale jõudsime esmaspäeval, siis laev San Justo oli just Tunesi sadamas ankru heitnud, tegemist on Itaalia äh, laev Euroopa lipu all, eh, see on Sofia eh, missiooni osa, me külastasime seda laeva, kohtusime meeskonna esindajatega ning eh, komandöri, laevakomandöridega ning rääkisime sellest, millega nad tegelevad, nad jälgivad li-, kogu Liibüa rannikut, et võidelda relvakaubanduse ja inimkaubanduse vastu. kohtusime ühe Portugali meremehega, kes oli sel hetkel laevas, kuid tegelikult äh, Äh, tegutses, töötas allveelaeval, et äh, jälgida olukorda ning äh, edastada andmeid inimkaubitsemise kohta. ning kokkuvõttes olid muljed väga positiivsed. riigis toimub praegu üleminekuprotsess, neil on väga palju ära teha, kuid samas on nad teinud ka väga suuri edusamme. Nad valmistasid ette juba kohalike omavalitsuste valimisi, nagu ütlesid, ka on kaasanud naisi poliitikasse ja ka ärimaailma, see oli täiesti hämmastav, samuti nägime, kui väga olid pühendunud poliitiliste parteide esindajad, et naiste osalust poliitikas suurendada, lisaks sellele äh, leidsid nad ka, et selline osalus äh, stabiliseerib olukorra riigis ning äh, nad võtavad arvesse ka seda, et noori peab rohkem kaasama. Äh, kodanikuühiskond on väga suurel määral kaasatud ning lisaks sellele nägime ka teatud eh, teatud närvilisust, ärevust, nad soovisid, et muudatused toimuksid kiiremini ning on ka kõhklushetki, kas äh, kogu revolutsioonist oli üldse mingisugust kasu, kas sellel oli mõtet, kas saavutatakse midagi, sest majanduskriis on neil tohutu äh, seoses terrorirünnakutega, äh, turism kadus ning kaotasid tohutu hulga eh, sissetulekutest eh, ning eh, majanduspoliitika on valitsusel üsnagi kahtlane, sellega seoses on eelarve puudujääk tohutu suur, majanduspoliitika pole seega edukas ning meie noored ütlevad, et meie, nemad võitlesid vabaduse nimel, kuid nad soovivad endale samas ka tulevikku ning lisaks sellele see tähendab seda, et kõhklushetki on väga palju ja loomulikult äh, mõistsime seda muret, kuid ütlesime neile samas ka seda, et äh, tuleb olla kannatlik ning kogu seda demokraatlikku protsessi ei tohi ohtu äh, saada. möödunud on kõigest kolm aastat, see on väga lühike aeg ning et suur, et edusammud, mis on tehtud, olid väga muljetavaldavad. nägime ka, et valitsus on hakanud võitlema korruptsiooni vastu, see tundub äh, et oli väga tõsine probleem, korrumpeerunud poliitikuid oli väga palju ning just siis, kui me seal olime, arreteeriti korruptsioonivõrgustike juhid, kes olid väga suurt paha meelt tekitanud elanikkonna seas, ma ei hakka väga pikka, palju pikemalt enam rääkima, arvan, et Euroopa Liidu tegevus on äärmiselt oluline, nagu ütlesin, et äh, toet-, Euroopa Liidu toetus on oluline, on väga äh, äh, äh hämmastav, kuidas äh, tuneeslased vaatavad Euroopa Liidu suunas äh, Nad teavad, et nad ei saaks olla Euroopa Liidu liikmed, sest nad asuvad Aafrikas, kuid nad soovivad eh, meile läheneda, nad peavad ennast peaaegu eurooplasteks, nad teavad, et Euroopa sümboliseerib stabiilsust, eh, vabadusi ja õiguseid ning nad soovivad, et me neid endiselt toetaks. ning Ja eh, oli ka väga muljetavaldav, et Euroopa Liit ja Euroopa Liidu delegatsioon esindus Eh, on selged eh, seisukohad võtnud ja neil on selge programm, eh, kuidas edasi tegutseda seal riigis, nii et nägime koheselt, nägime oma silmadega, et see, mida me siin teeme ja otsustame, võetakse seal heast, hästi vastu ning sellel on ka head tulemused, aitäh! suur aitäh teile! selle ülevaate eest, suur aitäh selle eest, et äh, jagasite oma mõtteid meiega ning äh, teie positiivse arvamuse eest, mida äh, väljendasid Euroopa tegevuse kohta ehm, Tuneesias teid saatsid Jose Manuel ja Ines. Teile võib-olla soovivad nemad midagi lisada? ei Te andsite väga ustava ülevaate sellest, mis, väga täpse ülevaate sellest, mis toimus, kas keegi soovib veel midagi kommentaariks öelda? ei. kas äh, turism on hakanud äh, taastuma? jah, tundub, et äh, kaks tuhat kuusteist tõusis visiitide arv juba nelikümmend protsenti ning Eh, oli lootust, et turist taas, turism taastub. Nad olid väga mures, sest äh, lõunaos, riigi lõunaosas olid rahutused ja nad kartsid, et see taaskord võib äh, tekitada turistide jaoks ebakindlustunde ning äh, majandus sõltub neil nii suurel määral turismist, et nad ei saa lubada, et turism taaskord kaduma hakkaks, iga väike intsident, äh, nad teavad, et paneb need taas äh, riikide nimekirja, mida soovitatakse mitte külastada, meil ei tulnud seal kordagi muret tunda enda turvalisuse pärast, tegemist on väga külalislahke ja meeldiva riigiga ning praegusel hetkel küll keegi seal ohus ei oleks. suur tänu, proua Kressle, palun. suur tänu selle ülevaate eest mina olin ka kaasas äh, meie eelmise mm, reisiga Tuneesiasse eelarve kom-, komisjoni, komisjoni, äh, delegatsiooniga. aga äh, minul, mind huvitaks, et kuidas on lood avaliku elu islamiseerimisega Tuneesias ja mitmed vabaühendused avaldanud muret ka pärast neid uusi valimisi, et kas see probleem on suurenemas, vähenemas, kuidas sellega on? enne kui te vastate, proua Vaidere, kas te soovitasite, soovisite sõna? Jā, es labprāt vienkārši gribēju pateikt eh, dažus vārdus. Jah, tahtsin ainult paar sõna omalt poolt öelda. kõigepealt suur tänu kolleeg Kardia Sabal-Rubelile kes juhtis meie reisi väga edukalt. pean ütlema, et see avaldas mulle sügavat muljet, mida me nägime. mina olen töötanud keskkonnaministrina ja ja tõepoolest, mis puudutab jäätmemajandust, siis äh, on sellega olnud suuri probleeme, eriti kui mõelda turismile, siis äh, põhilistes turismipiirkondades on olukord hea, kõik on puhas, aga kui minna neist natukenegi eemale, siis on kõik täis tohutuid prügimägesid. kõik on väga räpane ja see tõesti ei ole vastuvõetav. on väga kahju, et me rahastame väga kalleid projekte, aga sellest hoolimata on jäätmemajanduse olukord halb ja arengud ei ole just kuigi positiivsed selles vallas. nii et see on valdkond, kus me peame veel palju rohkem ära tegema. peame töötama selles suunas, et see paremini toimiks. mina turistina ei oleks valinud Tuneesiat oma reisi eh, sihtmärgiks, sest et eh, seal ei oleks olnud võimalik eh, loodust nautida. kuid siiski äh, ja tahan öelda ka, et paljudes valdkondades tegutseb Tuneesia valitsus väga edukalt, toetab väikeettevõtteid ka meie toel, nii et äh, ma arvan, et siin on väga palju head ära tehtud. nüüd äh, selle kohta, mida küsis Inge, eh, siis pean ütlema, et selliseid tendentse ma ei märganud, et oleks toimunud äh, islamiseerumist, aga võib-olla mõni teine kolleeg pani seda tähele, aitäh võib-olla enne, kui te, Heider, võtate sõna lõppsõnaks, mõtlen, siin on komisjoni esindaja Fraska Tšilli, kes esindab äh, naabruse peadirektoraat ja ja samuti on Euroopa välisteenistus esindatud. kas te sooviksite võib-olla sõna, on teil märkusi, keegi soovib täiendada? Roosili? ehm,. Si, buongiorno. tere päevast, ma tahaks ainult ehm, öelda, et järgmisel nädalal eelarve kontrolli komisjonis räägitakse ehm, Tuneesia projektide finantseerimisest ning eh, meie eh, soovime, et raport oleks eh, positiivne, loodame seda, eriti võttes arvesse mida eh, kuulsime praegu eelarvekomisjonis. see, tahtsin lihtsalt eh, rääkida, eh, rääkida, teha väikse vihje ka sellele, kuidas teine asjaga seotud komisjon selle asjaga tegeleb. Euh, mm, suur tänu, esindan Euroopa välisteenistust ja mainiksin ainult ühte küsimust, mis on seotud noorsooga millest äh, räägiti selles kontekstis. see on tõesti prioriteetne teema meie poliitika jaoks, meie suhete jaoks Tuneesiaga. teatises, äh, mille ühiselt võttis vastu kõrge esindaja kahekümne üheksandal septembril kaks tuhat kuusteist, äh, seegi on oluline mitmeaastase programmeerimise as-, aspekt, nii et meie eesmärgiks on tõesti tõhustada äh, kõiki tegevusi, mis on seotud äh, noorsooga. suur tänu teile, proua. ja Heider, lõpetuseks siis. suur tänu. vastuseks proua Kreslele. Äh, mina olin esimest korda Tuneesias, seega ma ei oska hinnata või võrrelda seda, mis oli seal enne, mis on praegu ma ei tea muidugi, kas see oli eelarve pärast, aga ehm, me rääkisime erinevatest projektidest, me rääkisime fraktsioonide esindajatega, rääkisime islamiparteide ja, ja ilmalike parteide esindajatega. ühesõnaga, ma ei täheldanud, et olukord oleks kuidagi eh, islamimeelsemaks eh, muutunud eh, religioossemaks muutunud, loomulikult oli, eh, on seal äärmuslikke liikumisi, kuid need kaks teemat on täiesti erinevad, tegemist oli täiesti tavapärase visiidiga, ma ei tea, võib-olla kolleegide nägemus oli teistsugune, kuid see teema isegi ei pälvinud meie tähelepanu, võttes arvesse, et tegemist on ähm, riigiga, kus enamus elanikest on islamiusku, ei näinud ma küll kuidagi, et äh, oleks äh, asi mõjunud kuidagi äärmuslikuna. võib-olla ka sellepärast, et me tegelesime muude küsimustega, me ei, äh, meil sellised teemad ei kerkinud isegi esile, ma ei tea, võib-olla Jose Manueli või Inesel oli teistsugune nägemus asjast. Jose Manuel. Jose Manuel. aitäh, ma olen igati nõus äh, sellega, mida siin just öeldi. Tuneesia on väga tähtis partner Euroopa Liidu jaoks. Äh, pidagem seda meeles. tegemist on liitlasega. ja selle noore demokraatia edu on meie jaoks väga oluline, see näitab, et on võimalik äh, islamimaailmas demokraatia eksisteerimine. see eks-, ta eksisteerib täiesti konkreetsel moel ja täiesti reaalsel moel. naiste roll selles ühiskonnas on oluline äh, roll ühiskonnas ja poliitikas. parlamendis on üle neljakümne protsendi naisi Tuneesias. eelseisvatel kohalikel valimistel käesoleval aastal viiskümmend protsenti Äh, saavad olema naised, samamoodi äh, täitevvõimu puhul. näiteks äh, kui tegemist on seadusandliku koguga, siis asepresident peab alati olema naine. seega seal on tõepoolest näha avatust ka noorte osaluse os-, puhul on kindel protsent nimekirjades. Tuneesia tõepoolest äh, peab lahendama probleeme. aga ta on õigel teel. ja ta peab saama loota meie abile ja toele. ma tõesti loodan, et äh, Tuneesia võiks olla eeskujuks mis näitab, et demokraatia ja islam võivad koos eksisteerida. Tuneesia mudel kaitseb inimväärikust ja kaasatust. suur tänu. Araabia kevad algas ju Tuneesias ja läheme nüüd edasi järgmise raporti juurde, mida tutvustab meile Monika Vana. globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmine. see puudutab olukorda Kassiljas I Leonis. Teil on sõna. suur tänu, eesistuja. täiesti õige ähm, Hispaania on tõepoolest taotlenud Euroopa Liidu abi Euroopa ähm, globaliseeruva kohanemise fondi kaudu ja see puudutab ähm, ähm, ähm äh, siis viit ettevõtet, kes on vallandanud äh, töötajaid ähm, söetööstuses äh, Castilla Leonis ning äh, nad viitavad äh, vastava määruse artikli neli ja äh, soovib tegelikult toetust vähematele ettevõtjatele, kui vaja oleks. põhjendusena toob välja, et äh, need piirkonnad on suhteliselt tõrjalt asustatud, seda võib käsitleda väikese turuna ning lisaks kasutab Hispaania ähm, kuni saja kahekümne viie noore inimese jaoks, kes äh, siis ei õpi ega tööta, äh, siis kasutab neid, äh, nende jaoks selle fondi vahendeid väljaõppeks ja seda siis noortele, kes on alla kolmekümne aasta vanad. nii et umbes nelisada kuuskümmend neli toetajad, toetatavat kui siis äh, juurde liita need need noored. ning Hispaania põhjendab oma taotlust äh, seeläbi, et äh, mm, selles piirkonna ettevõtted kannatavad teiste piirkondade või teiste maade odavate söeimportide tõttu ning see olukord on viinud söe to tootmise vähenemise, vähenemiseni Euroopa Liidus sarnane olukord on siis ka Hispaanias ning äh, olukord on veelgi keerulisem seal kui mujal Euroopas. tuleb öelda, et söe äh, tootmise äh, vähenemine on selles piirkonnas, kas Leonis veelgi kõrgem kui mujal, kaheksakümmend kuue, kaheksakümne kuue protsendi võrra on see vähenenud üks koma kuus miljonit äh, eurot on, on siis need äh, kulud, äh, mis tekivad ning kuuskümmend protsenti neist kuludest um, ehk umbes üks miljonit eurot tulevad fondist, sellega rahastatakse ähm, mm, täiendõpet, ettevõtluse vaimu tõstad ja nagu on öeldud ka tööhõivekomisjoni raportis, siis äh, Äh, on, siis, siis tuleks ette näha äh, ka äh, toetus ähm, perekonnaliikmetele, see on eriti oluline just naistele. oluline on viidata ka selle, et seekord on ainult kolm protsenti naisi nende hulgas, nende vallandatute hulgas, kellele toetust antakse. see on selle tõttu muidugi tööjõustruktuuriga selles tööstuses, kuid äh, muidugi oleks võimalik naiste osakaalu veidi tõsta ähm, niitide arvelt. nüüd roheliste esindajana tahaksin tuua välja ka selle, et me muidugi kutsume üles Hispaania valitsust äh, toetuste struktureerimisel võtta arvesse ka Pariisi kliimalepet, ehk siis et arendaks just neid oskusi, mis võimaldavad osavõtjatel õppides neid oskusi, mis lähevad kokku kogu aeg meie eesmärkidega. sellised jätkusuutlikumad töökohad on olulised ka seetõttu, et need on vastupidavamad, mis puudutab töö liikumist madalamate palkadega riikidesse ja see ongi ju globaliseerimisega kohanemise Euroopa Fondi eesmärk. loodan, et saate toetada minu raportit, aitäh! tänan, proua Vana! kas selle kohta on märkusi või küsimusi? ei ole siis teile teadmiseks muudatusettepanekute esitamise tähtaeg. kes soovib sõna? palun, teil on sõna. Muchas gracias, señor presidente. Bueno. suur tänu teile, kõigepealt sooviksin tänada raporti eest. et raportööri loomulikult me toetame eh, fondide kasutamist eh, selle piirkonna eh, hüvedeks, hüveks, mis on kannatanud palju majanduskriisi käes ning äh, loodetavasti leitakse võimalusi muu mitmekesise tegevuse leidmiseks, mis ei keskendu enam ainult söele. ka Pariisi lepinguga seoses on vaja lõpetada söe kasutamine elektri tootmiseks, sooviksime teha mõningaid ettepanekuid muudatusettepanekute näol nimelt äh, saime need selle piirkonna ametiühingutelt, esimene oleks siis see, et äh, äh, tuleks mõelda sellele, millised tootmismajandusüksused oleks kõige jätkusuutlikumad, et saaks keskenduda koolitusele nende valdkondade jaoks ekspertide väljakoolitamisel ning teiseks äh, samuti oleks vaja keskenduda kontrolli küsimustele, eh, tuleks eh, ühtlasi ka koolitada selles valdkonnas kodanikuühiskonna esindajatele. Stefan Eik järgmisena. Thank you very much, Mr Chairman suur tänu, härra eesistuja, lisaks sellele infole, mida meile andis raportöö, tahaksin lisada, et olukord selles piirkonnas on tõesti väga tõsine, sest et viimase kuue aasta jooksul on kümme kaevandusettevõtted oma uksed sulgenud, nii et äh, hoolimata sellest, et see taotlus ei ähm, täida viiesaja koondatud töötaja äh, tingimust, äh, toetaksin mina antud juhul rahastuse andmist fondist, sest et tegemist on tõesti kriitilise olukorraga. ning Hispaania valitsus on juba viiendat korda sel aastal palunud toetust. ma tahaksin juhtida tähelepanu ka sellele, et ähm, seda rahastust äh, täiendatakse veel ka Euroopa tõukefondi, fondist, äh, nii et äh, see ei ole ainuke taotlus ähm, sellelt piirkonnalt. seda kõike arvesse võttes mina toetan seda raportit. aitäh, proua Vana, kas teil oleks märkusi? ei ole? siis teadmiseks, et teie raporti osas muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on enne täna õhtut kell kuus hääletuskomisjonis on kahekümne üheksandal juunil ja peaksime saama hääletada juuli täiskogul seda raportit. ja nüüd saab sõna Jens Kaier kes äh, räägib reguleerivatest asutustest ja eelkõige Euroopa Liidu energeetikasektorit reguleerivaste asutuste koostööametist. suur tänu, härra esimees, lugupeetud kolleegid. me räägime ACR-ist äh, ning äh, põhimääruse ümber uuesti sõnastamisest, mis puudutab seda ametit seoses ähm, paketiga Puhas energia eurooplastele, Clean Energy for Europeans, see on siis komisjoni ettepanek ning äh, vastutav komisjon on ITRE komisjon. küsimus on selles, kuidas energeetika siseturgu muuta tõepoolest toimivaks ja seda võttes arvesse ka tulevikus äh, seisvate äh, väljakutsete, väljakutseid. nii et ähm, siin on koostööametil muidugi mängida oma roll, see uuesti sõnastatud määrus tegeleb sellega ja meie peame siin komisjonis arutama eelarve küsimusi, mis sellega seonduvad. ACR-ile on ette nähtud laiemad volitused. ta peaks tegelema reguleerimisküsimustega, äh, piiriüleste reguleerimisküsimustega ja tal oleks siis äh, lõpuotsuste langetamise pädevus neis asjades. komisjonil peaks olema võimalus tulevikus ähm, neid volitusi veelgi laiendada. seoses puhta energia paketiga on oluline suurem koostöö energiavõrgu ettevõtete äh, vahel, nii et see on põhiline valdkond, mida CR tulevikus reguleerib. selles seoses tuleb ilmselt ette näha ka vaidluste lahendamise organ küsimus on selles, kas ACR-il on piisavalt ressursse nende ülesannete täitmiseks ning kas ta saab neid ülesandeid äh, ka efektiivselt täita, mis komisjon talle on pannud, ilma et töökoormus kasvaks liialt suureks. oma armsa projektis olen seetõttu teinud ka mõned ettepanekud. kõigepealt muudatusettepanek kolm on võib-olla kõige kesksema tähtsusega, aga kõige vastuolulisem, ma ootan põnevusega, mida kolleegid sellest arvavad. nimelt see muudatusettepanek looks võimaluse, et ACR võtab lõivu teatavate tegevuste eest. alusmääruse kohaselt on see võimalus juba praegu olemas, kuid väga piiratud juhtudel. nii et äh, seni ei ole seda peaaegu kunagi kasutatud. ma võin põhjalikumalt selgitada, kui soovite, aga ma arvan, et äh, see läheks ehk äh, liialt kaugele hetkel. oluline on see, et ACR-i ülesanne on tulevikus eelkõige äh, elektrivõrgu ettevõtete registreerimine ning järelevalve samas on oht, et elektribörsid võivad olla manipuleeritud ähm, nende ettevõtete poolt, sest et neil on väga põhjalikud teadmised äh, turust pidasin nõu ka OCR-i peadirektoriga ja tema andis teada, et mm, et selle ettepaneku järgi peaks ACR läbi vaatama iga päev üks koma kaks miljonit äh, tehingut, taotlust või ostutaotlust. nii et ähm, seda arvesse võttes ähm, peaks ehk ACR-ile äh, jätma võimaluse kasutada lisavahendeid personali juurde palkamiseks, neid ülesandeid täita, hetkel on personalil kolmkümmend viis inimest, see tundub küll liialt vähem. nüüd äh, oluline on selles kontekstis ka, et ESMA ehk siis üks neist kolmest ametist, mis Euroopa Liit on loonud finantssektori ähm, reguleerimiseks äh, täidab sarnast ülesannet, mis puudutab väärtpaberitega kauplemist ning nemad nõuavad sisse lõive. Äh, nii et äh, see on võrreldav. veel üks valdkond, kus äh, ACR peab täitma lisaülesanne tulevikus, on niinimetatud ähm, DSO-de ehk ülekandevõrkude ettevõtete reguleerimine, järelevalve. siin võib öelda, et äh, ettevõtted praegu juba ennetavalt lasevad ennast äh, registreerida ameti poolt, äh, kuigi tegelikkuses seda kohustust veel ei ole, aga praegu see on siis tekitanud teatavaid ummikuid nende taotluste läbivaatamiste puhul. niisiis, need lõivud, need ei ole mingisugused maksud, vaid need on mõeldud tegelike kulude katteks, mis ametil tekivad ja midagi enamat. nii et äh, mina arvan, et need on vajalikud ja õigustatud olukorda arvesse võttes ja see aitaks ka natuke kergendada komisjoni eela-, survet komisjoni eelarvele. nüüd komisjon on siin kustutanud ühe lause, mis võimaldab komisjoni esindajatel anda juhiseid mm,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 ma äh, sooviksin selle ümber sõnastada niimoodi, et äh, komisjoni esindajad siis ei saa neid juhtmeid anda meie liikmed, aga küll. ning ma sooviksin siia lisada ka sätte, mis äh, võimaldab ametil nagu ka teistes sarnastes määr-, määrustes teiste ametite puhul äh, andma ülesanded teistele tõlketeenuse osutajatele äh, osutada tõlketeenust äh, mitte ainult Euroopa Liidu asutuste tõlkekeskusele, sest et äh, sellel tõlkekeskusel on juba töökoormus nii suur, et neil on raskusi tähtajaks siis oma tööd esitada. nii et kui sellised probleemid tekitavad, siis peaks ametil olema võimalus osta sisse seda teenust ka välistelt äh, teenusepakkujatelt. ja nelja aasta pärast saame ka läbi vaadata, kas see kõik toimib nii ACR-i puhul, nagu me soovime. Äh, ja see olekski praegu kõik, äh, mida tahtsin teile tutvustada. tänan väga selle ettekande eest ja muudatusettepanekute tutvustamise eest. tegemist on arvamuse projektiga. Patricia on sul sõna. tänan, esimees. härra Sarvamaa. Work. kõigepealt äh, suur tänu raportöörile väga konstruktiivse töö eest mina Rahvapartei variraportöörina olen põhimõtteliselt nõus selle seisukohaga, mis olete võtnud. nimelt, et anda ametile rohkem pädevusi ja tugevdada ka tema sõltumatust ja erapooletust. samuti tulemuspõhise eelarvestamise põhimõte, olen nõus, et see peaks olema selgemalt pildil selles valdkonnas, sealhulgas ka Koostööameti puhul. arvan aga, et äh, need ideed võiksid veelgi tugevamalt välja tuua, need peaksid olema integreeritud ka artiklitesse kolmkümmend kaks ja teise, mis puudut- ja kolmkümmend kolm, mis puudutavad äh, eelarvet. see lõivude küsimus ja rahastamine lõivude kaudu, see on minu meelest huvitav idee, olen valmis seda ka toetama, aga, ja see on väga, väga suur aga minu poolt, eeltingimuseks on, et igasugune tulu, mida amet saab, ei tohiks tekitada huvide konflikti ega seada ohtu ameti sõltumatust ja erapooletust. ma arvan, et see on üks äh, olulisemaid punkte selle raporti puhul. aitäh! aitäh! kas keegi veel soovib sõna? tundub, et ei ole sõnasoovijaid. siis äh, paluksin raportil äh, teha kokkuvõtte. suur tänu! jah härra Sarumaa ettepanekutega on hästi nõus ja sõnastus võib tugevdada, kui see on vajalik, mul ei ole sellega mingit probleemi. peame siis välja töötama tekstiettepanekud, mille paneme hääletusele. nii et ootan juba meie edasist konstruktiivset koostööd, aitäh! väga kena. siis teadmiseks, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kolmekümnes juuni kell kaksteist null null. hääletus toimub kolmekümnendal augustil eelarvekomisjonis. ja ITRE hääletus, kes on vastutav komisjon, toimub kahekümne kaheksandal novembril. ja läheme nüüd hääletuste juurde. kõigepealt kontrollime, kuidas elektrooniline hääletus äh, sujub hääletus on alanud, see on test. hääletus on lõppenud. tänan väga. esimene hääletus puudutab paranduseelarve projekti number kaks, kaks tuhat seitseteist. muudatusettepanek üks, kes on poolt? vastu. kontrollime. elektrooniline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud, viisteist häält oli vastu, kaheksa poolt. muudatusettepanek kaks, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatusettepanek kolm ja neli on identsed, kes on poolt? vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. muudatusettepanek viis, poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuus, kes on poolt? vastu erapooletuid tagasi lükatud, muudatusettepanek seitse ei ole vastuvõetav, kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletuid tagasi lükatud, muudatusettepanek üheksa, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, muudatusettepanek kümme, poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, muudatusettepanek üksteist, poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud, muudatusettepanek kaksteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kogu tekst, hääletus on elektrooniline, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud kakskümmend kolm poolt, kaks vastu, õnnitlused raportöörile. sõna saab jälle Jens Kaier äh, rääkimaks ümberpaigutamistest kolmandas jaos. tegemist on äh, kahe projektiga. aitäh, härra esimees, äh, palun andke mulle üks sekund aega, kohe vaatan läbi oma märkmed, saan siis teile ka midagi öelda sel teemal kõigepealt, et ei tekiks äh, mingisugust segadust nummerdusega, siis ähm, ümberpaigutamine number kaheksa on seotud äh, proua Vana poolt äh, tutvustatud globaliseer-, globaliseerimisega kohanemise Euroopa fondi taotlusega, sellega see, et seal on natukene nummerdus segi, aga alustaksin üheksandast ümberpaigutamisest komisjon on siin täiesti mõistetavalt äh, selgitanud neid äh, kärpeid, aga tahaksin selle kohta öelda, et äh, need majutuse lisakulud, mida Euroopa Liit peab katma oma ametnike jaoks, on teema, millega peame pikemas perspektiivis tegelema. ma tean, et ka komisjoni talitused tegelevad sellega, on ja ilmselt järgmise mitmeaastase finantsraamistiku kontekstis peame sellega põhjalikumalt tegelema. see on seotud äh, sellega, et Euroopa Liidu ametnike arv, kes äh, lähevad pensionile, on suurenemas ning ähm, jah, Ehm, kuna oodatav eluiga muudkui tõuseb, siis see tähendab, et inimesed saavad kau-, kauem oma pensioniiga nautida, kuid see tähendab ka, et Euroopa Liit peab seda kauem rahastama. nii et eh, paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides, kus eh, rahvastiku, rahvastik üha vananeb, eh, Saksamaa on ka nende hulgas, Ehm, seal tuleb selle teemaga tegeleda pikemas perspektiivis. võib muidugi öelda, et meil on lihtsalt rohkem raha vaja ja olen juba kuulnud ka ideed, et me peaksime looma fondi, aga mõelda selle, kuidas äh, saadikutele mõeldud fond toimis äh, või ka mitte, tundub mulle, et see ei ole väga hea mõte nagu te teate, siis seal on puudujääke, me ei ole kindlad, kuidas seda äh, kata, aga ühesõnaga see üheksas mm. ümberpaigutamine, soovitakse nüüd selle poolt äh, hääletada, mis puudutab seitsmendat ümberpaigutamist, siis on teatud küsimusi, ma, äh, mainisime seda juba ka täna hommikul. kolleeg Sabal siis selgitas seda komisjon võtab äh, siis äh, neljandast äh, jaost, mis puudutab välispoliitikat, vahendeid, et katta kulud, mis on seotud Türgiga sõlmitud kokkuleppega pagulaste osas, sellega meil põhimõtteliselt probleemi ei ole, aga me oleme juba mitmeid kordi kritiseerinud seda, et äh, kogu see kogu seda neljandat jagu kasutatakse just selle Türgi rahastu jaoks. ja äh, nagu ka Eder ütles täna, et äh, kui meil on rahastamisprobleeme äh, niikuinii, teistes valdkondades ja kui siis Türgi kokkuleppe rahastamiseks võetakse teisest valdkonnast mm, raha ära, siis äh, see, mina näen siin äh, probleeme, nii et äh, ma soovitaksin küll hääletada üheksanda ümberpaiknemise poolt, aga mitte seitsmenda, aitäh! suur tänu, härra üldraportöör! ja annan nüüd sõna neile, kes sõna soovivad kõigepealt Heider. suur tänu, ütlen, räägin väga kiiresti seoses sellega, mida ütles härra äh, Kaarer. Äh, nimelt äh, praegusel hetkel on meil tõepoolest mitmesuguseid raporteid, mille osas peame läbirääkimisi ning äh, muu äh, hulgas äh, räägime ka investeerimispanga väl-, tegevuse välismandaadist, kus räägime ülemmääradest ning selleks oleks meil vaja praegusel hetkel ootame ülesandeid täita kolmkümmend viis miljonit finantsraamistikust. meile öeldakse kaks tuhat seitseteist, et see pole võimalik, kuid samas kaheksakümmend viis miljonit Jürgi jaoks oli siiski olemas, nii et kaks korda rohkem kui see Ehm, mis, eh, mida meil vaja oleks, tegemist on otsusega, mille langetamises parlament ei os eh, osalenud, komisjon ja nõukogu otsustasid seda ning eh, see raha leiti hoolimata igasugustest rahanduslikest probleemidest. nii et arutades asja kolleegidega otsustasime et eh, kuna tegemist on siiski ühe olulise teemaga Euroopa Parlamendi eelarvekomisjoni jaoks, siis mõtlesime, millised prioriteedid võiksid olla olulised või millisest raha me, kuhu sooviks, sobiks meile saata ning eh, sellega seoses selle ülekande osas eh, peaks andma meile võimaluse saada enda kätte rohkem vahendeid, et läbirääkimisi jätkata ning võtta teisest fondist endale vahendeid kui vaja härra Depree. tänan, esimees. mis puudutab härra Kaieri ettepanekut, temaga olen täiesti nõus. Üheksanda ümberpaigutamise taotluse osas, see on vajalik, see on õigustatud ja mingil hetkel peame ka arutama seda. nüüd seitse tahaksin siiski enne ära kuulda komisjoni, et, ähm, et, et aru saada, kui vajalik see ikkagi on. me ei peaks ju seda Türgi fondi uuesti avama pagulaste osas, mõtlen ma, et kui oleks eelarvevahendeid, mis on selleks vajalikud, siis ma ka pigem suu-, oleksin nõus neid kasutama. aga enne, kui ma seisukoha võtaksin seitsmenda osas, ma tahaksin teada, kui kiire ja kui vajalik see on, et ma ei tahaks kuidagi riskeerida sellega, et Türgi kuidagi seaks äh, küsimärgi alla selles osas, mis äh, lepiti kokku äh, ühisavalduse kontekstis, me juba teame, millised probleemid on tü-, Itaalias, me ei taha enam teist rinnet avada. proua Kressle. mul on üks küsimus pensionite kohta. muidugi on, peaksid ametnikud saama pensioni selge see, aga siiski siin on ette nähtud kolme koma kolme protsendi suurune suur, suurenemine, et äh, mul tekib küsimus, kust see tuleb, äkki komisjon saab vastata? mul oleks üks märkus. ma näen, et me oleme ära võtnud kaheksakümmend viis äh, miljonit äh, julgeolekupoliitika alt, ma küsin, kas see eelarveprojekt on ikka asjakohane, siin me oleme siia nüüd pannud ligikaudu kolmsada miljonit ja võtame kaheksakümmend viis miljonit ära, see tähendab umbes kolmandiku sellest äh, summast. Äh, olen nõutu pisut, aga komisjon võib-olla suudab selgitada uh,. Thank you, chair. Let, let me try to aitäh, esimees, ma püüan vastata äh, mõnedele teie küsimustele. kõigepealt, mis puudutab teie küsimust ja ka härra Lebre küsimust. see kaheksakümne viie miljoni ümberpaigutamine pagulaste äh, rahastu äh, jaoks Türgis, see oli juba ette nähtud äh, eelmise aasta kevadel komisjoni poolt esitatud eelarves, nii et see ei ole midagi uut ega ettenägematut, vaid see oli osa sellest paketist, mis oli kokku seitsesada viiskümmend miljonit eurot, mis oli ette nähtud siis kahe tuhande seitsmendaks aastaks pagulasteks Türgis ja nüüd äh, see ümberpaigutamine on väga oluline osa antud paketis, nii et see ei ole midagi uut, komisjon tegi ettepaneku oma eelarveprojektis äh, eelmise aasta kevadel ning äh, kui ma ei eksi, siis äh, selles lepiti ka kokku lepitusmenetluses möödunud novembris. igal juhul oli see osa paketist. ümberpaigutamine on pakiline, neid vahendeid on kiirelt vaja. pidin veenma ka nõukogu asjaolus, et see on väga kiireloomuline, sest et äh, nagu te kindlasti teate, on nad äh, väga kinni selles konkreetses eelarvereas aga ümberpaigutamine on tõesti pakiline, sest et see on osa rahastamispaketist, mis on ette nähtud pagulaslaste koolide jaoks, need peavad valmis saama äh, septembriks, et äh, lapsed saaksid äh, sügisel kooli minna ja samuti on osa sellest ette nähtud haiglate rajamiseks pagu-, Süüria pagulaste jaoks, nii et äh, tegemist on pakilise vajadusega, vahendid on ka olemas, aga samas, kui härra äh, Kair teeb ettepaneku, et natukene edasi lükata see äh, küsimus järgmise koosolekuni, mis toimub Kulbis, siis ma arvan, et katastroofi sellest ei teki, sest et kuus nädalat jääb veel aega. mis puudutab proua Kressle küsimust pensionite kohta, siis see kolme koma kolme protsendine tõus vastab ka palkade tõusule, nii et see on iga-aastane palkade ajakohastamine, mis kehtib nii ametnike palkade puhul kui ka pensionäride puhul. aitäh, härra esimees! proua Kressle. suur tänu põhjenduses, mis on meile esitatud, on ikka kirjas, et äh, see on ootamatult äh, kõrgete äh, korrigeerimiskoefitsientide mõju. nüüd äh, oleks päris oluline teada, et milline see arvutuskäik on. nii et ma paluksin komisjonil see meile esitada ja võib-olla võib siis pärast me tänast koosolekut edastada sellise arvutuskäigu ja selgitused, kuidas täpselt need pensionimäärad välja arvutatakse. ma arvan, see on oluline, sellepärast et seda koefitsienti on, on muudetud äh, vahepeal ja oleks huvitav teada, et milline see täpselt on, palun komisjoni saata, aitäh! ma, ma ei kahtle sugugi, et selle infodega saate, meil on igal aastal muide probleeme nende indeksite ümberhindamisega, tegemist on kogumiga, kus võetakse arvesse inflatsiooni erinevates Euroopa Liidu liikmesriikides. see on hea nende jaoks, kes töötavad sellistes äh, linnades, kus inflatsiooni praktiliselt ei ole aga vaadates asjade arengut, võib juba arvata, et äh, mõnedes riikides äh, palgad tõusevad oluliselt. ja see reegel on, tekitab meile probleeme igal aastal. kui meil on eelarveprojekt, äh, kus on ette näha tõusu mõned kuud hiljem, siis seda finantseeritakse kõike läbi ramassaaži. see ei ole väga lihtne eelarvestamise seisukohast. omal ajal äh, küsisin äh, volinikult, kas ta ei võiks äh, mi-, mi-, mingeid meetmeid võtta, aga midagi ei ole tehtud progressile. andke andeks, aga kõik see, mida te mulle räägite, ma teadsin seda juba, ma tahaks, et oleks tõeline arvutusmeetod, kuidas me seda igal aastal arvutame ja iseäranis esimesel juulil kaks tuhat kuusteist, sest ma tahaksin võrrelda uut meetodi ja vana. see muutus aastal kaks tuhat neliteist, sest et see on väga tähtis, sest meil on vajalik läbipaistvus. jah, võima-, võimalikult peatselt saate selle info. aga nüüd härra Kaier, on teil midagi lisada, mis puudutab ümberpaigutamist number seitse, kuulsime siis, et komisjonil oli midagi selle vastu, kui see hääletus edasi lükatakse. kas äh, komisjon on raportööriga nõus, et me lükkame selle hääletuse edasi? Läheme si- ja üheksas ümberpaigutamise taotlus, panen selle siis hääletusele, see on elektrooniline hääletus Avez-vous tous voté kas kõik on hääletanud, vist veel ei ole. mõned hääled on veel puudu. kui te hääletada ei soovi, siis sellisel juhul hääletus on lõppenud. see on vastu võetud seitseteist poolt, üks vastu ja nüüd muud jaod, härra Tarand siin on kolm ümberpaigutamise taotlust, mida võiks ka mitte hääletada, kui kellelgi ei ole midagi selle vastu. härra Tarand. Eh, thank you very much, Mr President. Must... suur tänu, härra esimees, ma pean vabandama komisjoni ees. et räägin suhteliselt ebaolulisest summast, kulutan meie aega siiski, et seda põhjendada. regioonide komitee taotlused on siis tõesti sada kuuskümmend kaks tuhat esimeses ja sada kümme tuhat ähm, teises ja kolmkümmend kaks tuhat kolmandas ümberpaigutamises. Äh, nii et äh, äh regioonide komitee ja majandus- ja sotsiaalkomitee kokku kulutavad igal aastal kakskümmend viis miljonit eh, eurot aastas, nii et see ei ole väga oluline summa, aga see annab meile sissevaate sellesse, kuidas need eh, organid töötavad ja ma kommenteeriksin selle esimese ümberpaigutamise ühte osa. see on siis eelarverida kakssada kuuskümmend neli, mis soovitakse ümber paigutada, minu meelest on see ebaproportsionaalselt suur võrreldes kogu eelarvega, võttes arvesse, milleks äh, see ümberpaigutamine on mõeldud. kahe tuhande seitsmeteistkümnenda äh, aasta oli assigneeringud peaaegu äh, kolmsada üheksakümmend tuhat, mis oli ette nähtud selle jaoks, see oli oluliselt vähem, kui nad soovisid. umbes kakskümmend viis protsenti, see tähendab, et komisjon kärbis seda eelarve rida ning lepitusmenetluses sellega nõustuti. minu meelest, kui eelarverida kärbitakse, siis peaks institutsioon püüdma äh, kohanduda selle uue assigneeringuga, aga regioonide komitee otsustas hoopiski läbi viia plaanitud tegevused ja see äh, ähm, ähm, siis katas äh, äh see puuduv raha ümberpaigutamise kaudu ja see näitab selgelt, et et on, et ei ole piisavat paindlikkust, ähm, kui niimoodi äh, taotletakse ümberpaigutamist. niisiis, ma kahtlen selles, kas peaks äh, seda, selle heaks kiitma mul on siin kolmkümmend lehekülge selgitusi, aga see kõik on üpris ähmane. ma ei ole teadlik, milline on Renewde komitee mängitav roll äh, dialoogi pidamises Euroopa kodanikega, et anda oma panus äh, Euroopa Liidu ülemõtlemisele. samuti on siin konverent-, ja siis külastus Itaaliasse, piirkonda, mis kannatas ehm, maavärina all, ma saan aru, et maavärinaid ei ole võimalik ette plaanida, aga on tõepoolest üpris irooniline, et, et tegelikult võiks selle raha eest ju aidata otse maavärina ohvreid, selle asemel, et rahastada seda regioonide komitee liikmete reisi. ja lõpetuseks veel rääkida Brexitist, Brexitist, äh, Euroopa vastasest meeleoludest, siis ka seda silmas pidades on oluline mõelda selle, kuidas me kulutame ka väikseid rahasummasid. nüüd teised ümberpaigutamised on lihtsad, sest et ähm, teine küsimus on seotud muudatustega, mis komisjon on teinud äh, koolieelsete lasteasutuste puhul. aga jällegi missioonid, et äh, suurendada äh, või parandada dialoogi kodanikega, poliitilisi tegevusi äh, laiendada. ma saan aru, mida nad silmas peavad, aga ma tahaksin siiski teada, et mis on kõigi nende tegevuste äh, tulemus. lõpetuseks. kolmkümmend kaks tuhat ükssada nelikümmend kolm eurot, mis on praegu ette nähtud lisa äh, tugiteenusteks äh, tõlketeenusele ja tõlke vajaduse katmiseks ning seotud eelarverida on siis äh, väline äh, tugi tarkvarasüsteemide käitamise, arendamise ja hooldamise jaoks äh, ning samuti uue tõlkehaldussüsteemi äh, ostmiseks. Äh, need on siis süsteemid, mida kasutatakse ju, just Regionaalide Komitee jaoks. me oleme sellest ju ka pikalt rääkinud, on keeruliselt kõnelused, et kuidas koondada kokku erinevad tõlketeenused aga nüüd äh, siis siin on ette nähtud midagi konkreetselt ainult äh, regioonide komitee jaoks, mis tõenäoliselt isegi ei ühildu meie parlamendi süsteemiga. niisiis kokkuvõtteks ähm, tahan öelda ümberpaigutamise süsteem ja see asjaolu, et äh, regioonide komitee ja ka Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kasutavad seda ära nii, et Äh, jääb mulje, et neil institutsioonidel on probleeme hoolsa eelarve kasutuse ja ka järelevalvega, nii et raportöörina kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta mm, eelarve muude jagude kohta äh, ma siis taotlesin seda lisainfot nende ümberpaigutamistaotluste kohta. ja ma ei tea, võib-olla variraportööridel on ka võimalik paremini neist kõigist asjadest aru saada, aitäh. härra raportöör, kas see nüüd tähendab, et me lükkame otsustamise edasi, oodates ära täiendavat infot? täpselt nii, jah. aga enne veel annan sõna Monika Hoolmeierile. härra esimees ma pidasin just ka kõnelusi Riigikogu komiteega, mis puudutab äh, hooneid ja nii edasi, siis äh, jäi ka mulle üpris negatiivne mulje ja kui toimub mingeid ümberpaigutamisi, siis äh, need satuvad väga kergesti meie komisjoni, sest et see eelarve ei ole nii väga hea, väga suur, nii et mina oleksin ettevaatlik, et kui nüüd öelda, et, et kas äh, regionaalide komitee president peaks kuhugi reisima või mitte, äh, noh, ma ei tea, äh, samamoodi võib ju küsimuse alla seada, kas üks või teine parlamendisaadik peaks kuhugi sõitma. oluline on toetada neid piirkondi, kus olukord on keeruline ja reg-, regioonide komitee on selles osas ka palju aktiivsem mitmed piirkonnad ju saadavad ka omalt poolt abi, näiteks ka minu enda äh, piirkonnast äh, siis äh, sõidavad ka esindajad aitama just sellesse Itaalia piirkonda. Ähm, nii et piirkonnad saavad omavahel üksteist aidata, kasutades neid rahalisi vahendeid, mis neil endil on, mitte kasutades komisjoni. nii et noh, regioonide komit-, väiteid võib kritiseerida, kasutada need äh, väited, mis siin esitati, kehtivad ju tegelikult ka meie kohta. tänan väga, ma teisi sõnasoovijaid ei näe, härra Sarvanmaa. ma tahaksin äh, lihtsalt omalt poolt lisada, et mina isiklikult ei arva, et küsimus oleks just regioonide komitees kui sellises, vaid äh, küsimus on põhimõttes. kuidas tuleks asju korraldada? ja kuigi me räägime tõesti imepisikestest rahasummadest, siis teisest küljest võib öelda, et võib-olla on praegu just õige hetk hakata saatma õiget sõnumit. et ma arvan, et me peaksime seda tegelikult rohkemgi tegema üleüldiselt. kui tekib mingeid kahtlusi selles osas, kuidas asju on korraldatud, siis peame me saatma selle signaali ja nõudma selgitusi, kuulama need ära ja tagama selle, et järgmises, järgmisel aastal midagi sellist ei juhtu, nii et ma arvan, et raportööril on tegelikult õigus. meie seas on siin täna kaks regioonide komitee esindajat, härra Pedersen ja härra Kronbergs kas äh, need regioonide komitee liikmed soovitaksid selgitada oma seisukohta nüüd selles härra Tarandi küsimuse kontekstis? Eh, yes, thank you, Mr, uh, Mr Chairman. jah, aitäh, härra esimees. kaks inimest ümberpaigutamist on põhimõtteliselt ümberpaigutamised Ähm, need on mõeldud selleks, et äh, aidata toetada Euroopa projekti. näiteks ka reisid ja jah, võttes arvesse ka seda, mida on öelnud härra Tusk, praegusel ajal ei ole lihtne olla alati ettenägelik, sest et äh, poliitilised arengud on väga muutlikud ning regioonide komitee on, võiks öelda, paindlik, kuulates seda, mida nõukogu ja parlament soovivad. muidugi ei ole võimalik seda ära otsustada kaks aastat ette kui me ütleme, et järgmise kahe aasta jooksul me teeme täpselt neid asju, mitte midagi muud, ja siis meid kutsutakse üles midagi muud tegema, siis on see muidugi natuke keeruline olukord. nüüd äh, tulles selle juurde, mida öeldi eelarverea kakssada kuuskümmend neli kohta, siis see oli tõesti mõeldud poliitilisteks äh, tegevusteks, aruteludeks äh, fraktsioonides, oli ka äh, nõukogu eesistuja Tuski poolt meile antud ülesanne ning mis puudutab piirkondlikku kohalikku omavalitsust äh, poliitikute olulist rolli, siis seda tunnustas ka president Tajani viimasel täiskogul. ning äh, selgelt äh, me täitsime ähm, vajadust rääkida rohkem ähm, Euroopa Liidu poliitilisest tähendusest. et seda siin selle kohta öelda ja mis puudutab teist punkti, siis tahan lihtsalt öelda seda, et talitused on kinnitanud, et neil on vaja eelarvereal sada kuuskümmend kaks rohkem vahendeid, et katta vajadused erinevates valdkondades kõigepealt koosolekut nagu korraleb ANTCC ähm, töörühmad ja nii edasi ning reisid, mis on kohustuslikud poliitiliste kohustuste pärast, mis on juba võetud. aga ei puuduta põhilisi, mm, põhikoosolekuid. Äh, mm, ma meenutaksin ka, et äh, president Tusk on palunud meil tõepoolest suhelda ka Euroopa kodanikega, et äh, edendada dialoogi piirkondades sel teemal ja selleks on vaja ka logistilist tuge ja see puudutab ka äh, pressi äh, esindajad, pressibürood, Äh, sellise kommunikatsioon, kommunikatsiooni olulisust on kõik rõhutanud ja mis puudutab viimase punkti, siis teen äh, lühidalt ja tegevusi väliskommunikatsiooni vallas on väga äh, oluliselt tõhustatud ja seda märgiti ära ka väga positiivselt eelarve täitmise kinnitamises. ning äh, võttes arvesse Euroopa Liidu poliiti-, poliitilist päevakorda, mis on väga tihe praegusel hetkel, siis on oluline, et kõik institutsioonid saaksid äh, anda oma panuse, mõeldes ka äh, kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal toimuvatele Euroopa valimistele ning äh, ähm, mitmeaastasele finantsraamistikule. regioonide komitee on võtnud eesmärgiks järgnevatel aastatel tuua Euroopa kodanikele lähemale ning äh, näidata ka piirkondades Euroopa mõõtme olulisust et see näitab, et on väga oluline korraldada lisategevusi, et ähm, seda oleks võimalik teha. muidugi ei saa seda kõike teha otsekohe, vaid meil on vaja teha, vaja ka ähm, selleks vahendeid ning mis puudutab kolmandat punkti, siis ärgem unustagem, et tõlketeenus on teenus, mida me jagame äh, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega ning eelarvekomisjon siin tegelikult äh, on juba heaks kiitnud äh, selle kolmanda punkti selles osas, mis puudutab äh, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee panust antud süsteemi, nii et võib öelda, et see on juba pooleldi tehtud ning meie palume nüüd, et lubage meil sellega edasi minna, aitäh. aitäh, härra raportöör arvestades äh, nüüd seda vastust, mis meile anti, kas te jääte selle juurde, et tahate edasi lükata hääletuse? aitäh, härra esimees. mis puudutab viimast, kolmandat, siis on tõsi, et me kinnitasime Majandus- ja Sotsiaalkomitee taotluses on siis see teine osa nii-öelda, nii et äh, sellega probleemi ei ole, aga tulles tagasi nende väljendi juurde nagu tähendusrikas poliitiline kommunikatsioon, mis äh, eelarve kohaselt on umbes viiskümmend tuhat eurot väärt ja kui siis vaadata natuke ülespoole, siis ainuke, kes saab kinnitada seda tähenduslikkust, on siseaudiitor, kes saab reisida viiesaja eest, nii et ma ei tea, kui vaadata äh, komitee pressiteenistus, ma tegelikult järgin neid ja nad kutsuvad ainult üles inimesi, et nad äh, Twitteris äh, kirjutaksid, Facebookis jagaksid sõnumeid, et see ei ole võib-olla kõige tõhusam viis, kuidas kodanikega suhelda, pigem võiks neid kutsuda siia. et sellepärast ma sooviksin rohkem teavet, mitte ainult need poliitiliselt soovid mul on rohkem aega vaja, ma arvan. ma nüüd pöördun komisjoni poole. kolleegid, kas te olete nõus selle otsuse edasilükkamisega? kes on edasilükkamise poolt? tänan, kes on vastu? erapooletuid? sellega on otsuse langetamine edasi lükatud. ja nüüd proua Holmeier võib-olla edasilükkamine käib siis kolme ümberpaigutamise kohta. oleme kõik aru, sellest ühtemoodi aru saanud. oli kolm ümberpaigutamise taotlust, INF üks, kaks tuhat seitseteist, kaks, kaks tuhat seitseteist ja kolm, kaks tuhat seitseteist ja minu jaoks see hääletuse edasilükkamine käib nende kolme kohta tuleme siis, võtame ükshaaval, esimene. sõidukid ja fraktsioonide tegevus. kes on selle e-, edasilükkamise poolt? või hääletasime ikkagi kolme kohta, ütleb esimees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 kuulge, me hääletasime kõiki kolme. see nii kõlbab küll. proua Poolmeier, kas on taotlusi kinnisvarapoliitika osas? aitäh ähm, ma sain just teada, et Euroopa Välisteenistus sooviks siis viiendat korrust äh, osta selles hoones Kolumbias, kus nad praegu asuvad. ma pean selle üle kontrollima, sest Kolumbias ei ole kõik ju nii väga turvaline ja kindel ja ähm, meid ei hoiatatud ette, nii et ma pean selle veel põhjalikumalt äh, üle vaatama ja siis järgmisel korral. ma võin vajadusel rääkida prantsuse keelt, ütleb proua Holmeier. Alles gut, nochmal? Samach, samach hästi või pean veel kord alustama? ei, kõik on korras. Sii-, niisiis, Kolumbia projekt, sellest annan aru järgmisel korral ja mul on palve ähm, esimehele, et ka PHS-i hoone küsimus pane päevakorda, ma olen nüüd juba kaks pool kolm aastat sellega tegelenud ja mul on äärmiselt kahju, et see lükatakse muudkui edasi, ilma et eelarvekomisjoni teadaks sellest, milline on pikaajaline või keskpikk äh, strateegia parlamendihoonete osas Brüsselis. nii et ma arvan, et me peame sellega põhjalikumalt tegelema, sest et äh, osa hoonest tuleb äh, renoveerida ja juhatus, peasekretär peaksid meile andma ka infot selle kohta, milline on asjade seis, et me ei peaks sõltuma ainult sellest, mida räägitakse meedias, ma ei tea, mis on tõsi ja mis mitte. nii et äh, võib-olla ka kinniste uste taga seda koosolekut pidada, see puudutab ju ka turvameetmeid ja selle kohta käivad eksperthinnangud. nii et ma arvan, et me peaksime seda arutama siin eelarvekomisjonis ja et meid teavitatakse olukorrast ja saaksime mõelda selle, kuidas edasi liikuda, sest et meid ei ole juba viimase poole aasta kursis hoitud ja mul oleks väga hea meel, kui äh, saaksime selle päevakorda võtta suletud koosolekul siis. Euh, no väga kena. oleks ka ühtlasi huvitav teada, kui palju maksab muuseumi renoveerimine mille parlament võttis ette sümboolse euro eest, aga mis tegelikult maksis kaks-kolm miljonit nii et selline info peaks ka olema eelarvekomisjoni käsutuses, et me saaksime midagi selle kohta arvata. ongi pidnud. me oleme varem palunud, et meid alati teavitataks ka siis, kui võib-olla ostetakse midagi ühe euro eest, aga see võib kaasa tuua meile suuri kulusid hiljem ja see kehtib nii parlamendikomisjoni, kõigi institutsioonide kohta. mulle tundub, et me ei ole saanud piisavalt teavet selle kohta õigel viisil ja tegelikult äh, Äh, oleks juhatus pidanud äh, seda tegema. jaa, donc euh, väga hästi, nii et me siis midagi ei otsusta. teeme väikese kaheminutilise tehnilise pausi, sest edasi räägime jälle kinniste uste taga, nii et need, kes äh, kinnisel koosolekul ei osale, võivad lahkuda. see suspendu